rida on teile reserveeritud seal. ma avan erakorralise koosoleku. tegemist on meie komisjoni erakorralise koosolekuga. Maria tegi ettepaneku, et me vahetaksime ära punktid seitse ja kaheksa, aga me jätaksime siiski järjekorra nii, nagu ta on, sellepärast et meil on aega päris palju ja meil on aega kella kolmest poole seitsmeni ja kui me oma tööd hästi koordineerime, on meil võimalik selle ajaga ka kogu see töö ära teha. meil on ka interneti ülekanne, nii et äh, kes äh, tahab, et äh, tema arvamusavaldused kirjutatakse ka ajalooannaalidesse, siis teadke, et internetist on võimalik kuulata, mida te siin täna räägite kas päevakorra kohta on märkusi? ei ole. siis võime lähtuda sellest, et punkt kolm päevakorras, alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas on esimene punkt, millest me räägime. raportööriks on härra Lehtinen, sellest pole mitte midagi juhtunud, aga härra Jan Kremers soo-, võtab tema nimel sõna ja esindab siin kolleeg Lehtineni ning selgitab meile paari tähtsat asja selles küsimuses. palun, sul on sõna, Jan Eh, ja danke, Toomas. jah, suur tänu, Toomas. ma pean siin lühidalt kolleeg Lehtineni asendama ja räägin siis Lehtineni raportist. raport eh, on eh, sillaks teisele raportöörile, mida me ka praegusel hetkel arutame ja mis puudutab äh, illegaalset tööjõudu. ning äh, ka varem on meil olnud juba probleeme selles küsimuses. milline on see probleem siis? nimelt, äh, kuna üha rohkem on alltöövõtjaid ja kuna üha rohkem ähm, tellitakse tooteahelas äh, teatud töid teistest ettevõtetest ei räägi me mitte ainult sotsiaalsest vastutusest, vaid meil tuleb äh, küsida ka, kes vastutab sotsiaalselt, sotsiaalpoliitiliselt. ja siin tuleb meil öelda, et lahendused, äh, mis hetkeks on välja toodud, lähevad kahes suunas. härra Lehtinen äh, viitab ühele uuringule, mis põhineb kogemustel erinevatest riikidest ja seda ehitussektoris. siin on tegemist ahelvastutusega, millest räägitakse juba aastaid ja seda ahelvastutust kasutatakse ka teiste probleemide puhul. räägitakse ka käitumisjuhistest, ning eelnevatel aastatel olen ma väga palju rahvusvahelistes ettevõtetes töötanud ja seal on sellised käitumisjuhendid olemas. see tähendab ka seda, et ettevõtted kindlustavad sotsiaalsetest kohustustest kinnipidamise, seda kõikide sotsiaalsete aspektide puhul, kus ettevõtted on põhiliseks osapooleks. see ei puuduta mitte ainult ehitussektorit, vaid ka teisi sektoreid, näiteks äh, veemajandusettevõtteid. ka seal on meil võimalik näha, kuidas äh, tegevus jaotatakse erinevate alltöövõtjate vahel. raskeks küsimuseks härra Lehteleni raportis on küsimus, milliseid äh, õiguslikke sätteid meil on vaja ja härra Lehtineni järeldus on, et sotsiaalse, sotsiaalne vastutus peaks olema seal, kus on tootmisahelad. ta ütleb, et tootmisahelas tuleb sotsiaalne vastutus ära määratleda ja selles suhtes on ta teinud ka konkreetseid äh, ettepanekuid komisjon on selle küsimusega juba sügavalt tegelenud, kuid äh, me peame sellega edasi, sellest edasi rääkima, sest tegemist on tähtsa küsimusega, aitäh! Steven Hughes, palun. Äh, aitäh, esimees. ma tugineksin ka selle dokumendi taustale. härra Lehtinen vabandas, et ta ei saa täna siin olla ja sellepärast Juhan võttiski tema nimel sõna libekomisjon äh, tegeleb Faava raportiga, äh, millele Jan viitas. Äh, seal on üks probleem, nimelt on tehtud ettepanek saavutada kokkulepe esimesel lugemisel, see puudutab artikli üheksa muutust ja see piirab vastutust ainult siis selle allhanke esimesele tasandile ja sellega muudetakse asjad pigem hullemaks kui paremaks ja seega vajadus sellise raporti järele on kahtlemata olemas. Äh, libe avaldab survet, et asi jõuaks täiskogule juba järgmisel nädalal ja seega õõnestab seda meie raportit, enne kui see üldse täiskogule jõuab. nii et, et võib-olla sekretäriaat võtaks ühendust libe komisjoni sekretäriaadiga, vaadata, et äkki annab asja edasi lükata ja seda segadust äh, lahendada. ei ole mingit mõtet saavutada esimesel lugemisel kokkulepet niivõrd olulises küsimuses, me peame kõiki asju hoolikalt kaaluma. ma arvan, et äh, eesistujad peaksid äh, seda veel arutama sest muidu jookseb meie töö liiva, kui me ei pea kinni tähtaegadest, siis meil ei ole võimalik midagi muuta, me oleme teinud kuuskümmend kuus muudatusettepanekut ja ma arvan, et me peaksime siiski hoolitsema nende läbiminemise eest. meie plaaniks oli, et üheteistkümnendal veebruaril me võtame vastu selle raporti ja et märtsikuus asutame täiskogult seda raportit, nii et ma arvan, et võib-olla nüüd erinevad raportöörid peaksid selle asja ise paika panema ma arvan, et me peaksime siiski hindama kõikide osapoolte tööd. tegemist on omaalgatusliku raportiga, see on ka väga tähtis, väga paljud arvavad, et omaalgatuslikud raportid pole üldse tähtsad. mina arvan, et see ei ole nii, meil tuleb seda olukorda muuta, palun aidake meid, sest muidu muutub asi naeruväärseks, meil on vaja rääkida ja me peame rääkima sisust ja kui meil ei ole arutelusid, diskussioone, siis mida me siin üldse teeme? kas on veel sõnavõtusoove? kas oli kommentaar äh, kolleeg Lehtinenilt mõndade muudatusettepanekute kohta, Jan, kas sa said äh, härra Lehtinenilt mingit informatsiooni selle kohta? ei. siis hoolitseme selle eest, et mõlemad raportöörid äh, kokku saaksid ja omavahel kokkuleppele jõuaksid. jah, Jan noogutab, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on patsiendi õigused piiriüleses tervishoius patsiendi õigused, tegemist on äh, õigusloomelise raportiga, tegemist on väga tähtsa Iljes Praketa raportiga. härra Praketa saab ka kohe sõna. meil on sada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut ning ma arvan, et äh, see raport võib kujuneda väga põnevaks äh, sellepärast, et kokku on üldse kakssada kuus muudatusettepanekut. Iris, mida sa oled kokku kirjutanud, et kõiki see nii väga huvitab? palun, sul on sõna ma sì, questo dimostra appunto l'attesa e l'importanza che c'è eh, eh, per questo. see muudatusettepanekute arv näitab tõepoolest, kui oluline see raport on. kuigi meie komisjon ei ole selles küsimuses juhtkomisjon, on see arutelu, mis selle ettepaneku ümber on puhkenud, väga suure, suur, huvipakkuv arutelud komisjonis on olnud äärmiselt positiivsed ning need on äh, rikastanud seda ettepanekut, need paljud muudatusettepanekud on ettepanekut rikastanud. loomulikult ma olen nad kõik äh, kokku grupeerinud ja ma ei hakka neid kõiki siin üksipulgi lahkama mõned ettepanekud äh, puud-, tahavad selgitada erinevaid tõlgendusi või vastuolulisi kohti, siis on muudatusettepanekuid, mis äh, väljendavad muret patsientide tagatiste kohta ma arvan, et äh, paljudel juhtudel on võimalik leida sobivaid kompromisse, aga on ka selliseid muudatusettepanekuid, mis üritavad direktiivi ulatust piirata Äh, nende osas ma äh, suudan kompromissi leida väiksema tõenäosusega. loomulikult ma toetan seda ettepanekut ning ma rõhutan, et tegemist on võimalusega äh, patsientide jaoks ja ma, see on siis lisaks patsientide õigustele paljud muudatusettepanekud mainivad sotsiaal- teenistuste olulist rolli Euroopa tervishoiusüsteemis ja samuti rõhutavad seda, et sotsiaalteenused peavad olema kättesaadavad, universaalsed ja kvaliteetsed seda solidaarsuspõhimõtte tõttu, mida me kõik ju toetame. ma olen maininud ka töötajate ohutust, selle üle on käimas vaidlus parlamendi ja komisjoni vahel, näiteks haigla infektsioonide küsimuses mõningatel juhtudel ma äh, äh mainin seda ja samuti äh, mainin seda, et on vaja koostööd liikmesriikide vahel. samuti arvan ma, et meil tuleks rääkida koostööst regioonide vahel, sellepärast et paljudel juhtudel äh, on äh, paljudes liikmesriikides tervishoiuteenused rohkem regioonide kätes kui äh, riigi kätes, niisiis äh, piiriülene regioonidevaheline koostöö on väga oluline. üks pisut vastuoluline punkt, milles siiski on võimalik kompromiss, on see, mis puudutab a priori lubade andmist see tähendab siis võimalust liikmesriik, mis antakse liikmesriikidele, tegemist on paindliku süsteem, süsteemiga kodanike jaoks, aga loomulikult käib sellega kaasas finantskoorem haiglatele, tervishoiuteenuste korraldajatele ja see raskendab finantsplaneerimist mõned liikmesriigid nõuavad karmimaid meetmeid, ja minu arvates on see üks otsustava tähtsusega muudatusettepanekuid. niisiis, et tegemist on tõesti asjaga, mida Euroopa kodanikud saaksid paremini ära kasutada, on mõned muudatusettepanekud, mida ma toetan, muudatusettepanekud, kus kõneldate äh, vajadusest äh, siduda asi sotsiaalkindlustussüsteemi ja selle reguleerimisega äh, see oleks minu arvates väga oluline samm, siis veel terve rida muudatusettepanekuid, kus nõutakse üksikasjalikumaid definitsioone, näiteks tervishoid, haiglaravi ja nõnda edasi. ning ma äh, äh, suhtudes sellesse volitustesse, mis minu komisjon mulle on andnud, suhtun ma nendesse ettepanekutesse üsna tõrgselt, ma arvan, et meil ei ole selles valdkonnas pädevust Äh, see oleks siis äh, lühikokkuvõttes äh, ülevaade peamistest muudatusettepanekutest ja ma arvan, et ma püüan välja töötada kompromissmuudatusettepanekuid ja mis vähendavad seda peaaegu kahtesadat muudatusettepanekut. ja tulemuseks oleks siis ettepanek, mis on, mis on suuruselt meile sobivam suur tänu, tegemist on väga hea signaaliga, raportöör on valmis paljusid muudatusettepanekuid vastu võtma. kas äh, liberaalide variraportöör ka kuuleb meid, palun? jah, aitäh. Äh, suur aitäh selle töö eest, mida sa oled teinud. nagu sa tead, ma olen esitanud nagu sa tead, ma olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid ja aitäh, et sa oled enamaga nendest nõus. räägiksin muudatusettepanekust kolmkümmend üheksa Steven Hughesiga, me oleme selle teemaga tegelenud juba aastaid, see muudatusettepanek puudutab siis äh, vigastusi, mis, äh, mis on seotud just tervishoiutöötajatega ja mul on väga hea meel, et mainiti infektsioone haiglates, sest et minu muudatusettepanek nelikümmend räägib äh, sellistest infektsioonidest Äh, äh, muudatusettepanekus äh, seitse räägin ma sellest, et me peaksime leidma võimaluse, et iga tervishoiutöötaja igast liikmesriigist tõesti oleks pädev, minu arvates on see äärmiselt oluline. see rahustaks patsiente, nad teavad, et, et arstid kõigis liikmesriikides on sama pädevad. samuti äh, sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, sada üheksakümmend kompensatsioonimehhanismi loomine, et oleks võimalik saada hüvitust, kui midagi valesti läheb ning äh, hoolitsetakse selle eest, et, et kui tervishoiutöötaja näiteks ähm, kustutatakse registrist ühes liikmesriigis, siis äh, ka kõik teised liikmesriigid on sellest teadlikud ja ei kasuta tema teenuseid Äh, siis me räägime just nimelt puuetega inimestest ja äh, kakssada üks muudatusettepanek, see puudutab ähm, retsepte, ma tean, et äh, mõnedes liikmesriikides puuetega inimesed saavad Äh, juurdepääsu teatud infole ja oleks äh, vaja, kui selle kohta oleks midagi konkreetset ka selles dokumendis. Äh, ja mul on väga hea meel, et sa rääkisid sellest, nendest kuludest ja eelnevate lubade saavutamisest, see, see valdkond ilmselt on kõige keerulisem ja minu muudatusettepanek sada viiskümmend neli püüab saavutada siin kuldset keskteed nende muudatusettepanekute vahel, mis selles küsimuses on esitatud, aga eelneva loa andmine, luba võidakse anda siis patsientidele ja raha eraldatakse siis eelnevalt juba liikmesriigi poolt, kui, äh, kui neil on tõesti juurdepääs äh, samale ravile ja sellega käivad kaasas samad kulud, kui need oleks ravitud oma liikmesriigis, ühesõnaga neile osutatakse samasuguseid teenuseid teises liikmesriigis. ja äh, siis, siis võiks seda rahastamist korraldada täpselt samadel alustel kui siis, kui neid oleks ravitud nende koduriigis ja liikmesriigid eraldavad vahendeid otse aga ma arvan, et see on see valdkond, kus meil tekib kõige rohkem probleeme ja suur aitäh selle töö eest, mida sa oled teinud. ma tean, et, et see töö, mida, mida sa keskkonnakomisjonis oled teinud, on tõesti väga suur ja mina olen teinud tööd meie fraktsioonis. ma loodan, et meil lõpptulemusena saab olema väga hea raport, aga väga palju tuleb enne veel ära teha ja see eelneva loa saamine on üks peamisi probleeme, aitäh. Äh, suur tänu, Liis ja järgmiseks Anne van Lanker, sul on sõna, palun. eks sa ook onze raportööri veel bedanke. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin ka avaldada tunnustust äh, äh, raportöörile ja eriti see, see lubadus, et me teeme koostööd variraportööridega, see on hea, sellepärast et muudatusettepanekud peaksid ju katma suuremat osa meie tööst. ma olen ka arvamusel, et meil on veel päris palju tööd teha, ehkki ma tuleks, pean möönma, et kui ma neid muudatusettepanekuid siin põhjalikult vaatan, siis teataval määral need rahustavad mind. siin on viis väga tähtsat poliitilist küsimust, mida tuleb esile tõsta sekretariaadi poolt sekretäriaat on teinud koostööd äh, Keskkonna- ja Rahvatervise komisjonidega, see on väga hea. ja me oleme seetõttu täheldanud, et väga paljud kolleegid on korranud neid artikleid, mis tulevad pärast kümnendat ja üheteistkümnendat artiklit e, e-tervis ja liikmesriikide koostöö tervishoiu küsimustes. minu meelest need küsimused on küsimused, kus me peaksime hääletama me peaksime täpsemalt äh, teadvustama endale, mis on meie komisjoni vastutusvaldkond. mina isiklikult leian, et meie komisjoni vastutusvaldkonnaks on äh, koordinaar-, koordineerimine, mitte konkreetselt äh, kvaliteedi küsimus liikmesriikide tervishoiuteenustes ja härra Powis peaks äh, siinkohal kandma põhivastutust. kui me läheneksime asjale niiviisi konkreetselt, siis oleks meie komisjon märksa tugevam. ja siis äh, nüüd konkreetsed küsimused, äh, kus me peaksime saavutama kokkuleppe. siis kõigepealt selle raporti alused. Jan ja Steven tutvustasid neid meile. ja see on seotud äh, artikliga sada viiskümmend kaks, millele siis äh, põhi, millel põhineb äh, meie rahvatervise alane töö üldse. me peame toetama rahva tervise küsimusi ja koostööd nakkushaiguste vastases võitluses aga ma arvan, et artiklit sada viiskümmend kaks võiks ka välja tuua sellel lihtsal põhjusel, et me ei tegele sellega nii nagu siseturu küsimuste ja teenuste küsimustega, vaid me rõhutaksime, et me võtame ka kodanike mured arvesse ja sama puudutab ka artiklit kuusteist majandusliku nõudluse küsimust. artikkel kuusteist praegusel hetkel on üks Euroopa Liidu tegevuse õiguslikke aluseid. aga ma arvan, et me peaksime välja tooma pigem selle, et rahva tervis on kõigi, kõiki puudutav küsimus, millest me kõik saame kasu. aga meie, kui me räägime selle direktiivi reguleerimisalast, siis äh, ma arvan, et me peame meeles pidama seda, ma vabandaksin siin juba ette oma väljenduse eest, ma arvan, et me peame väga tähelepanelikult vaatama, mida praegusel hetkel, mis praegusel hetkel toimub nõud-, nõukogus. mul on praegusel hetkel selline tunne, et nõukogu püü-, püüdleb tasapisi äh, püüdleb selle poole, et asjade tasakaal oleks teistsugune kui see, mida meie oleme väl-, ette pannud oma arvamuse puhul ja oma raporti puhul. ma arvan, et me siinkohal peaksime seda arvesse võtma ja peaksime pöörama tähelepanu sellele, et me räägime konkreetselt äh, mitte kõigist, äh, ükskõik millistest piiriülestest tervishoiualastest koostööst, vaid äh, me räägime konkreetselt sellest, kuidas patsiendid liiguvad üle piiri, me siin ei räägi aga sellest, kuidas tervishoiutöötajad pakuvad oma teenuseid üle piiri ja liiguvad üle piiri. siis artikkel üks on oluline, aga, aga olulised on ka definitsioonid, määratlused pärast seda väga paljud kolleegid ja ka nõukogu on pööranud tähelepanu sellele, et tegemist on äh, patsientide liikuvuse küsimusega ja selles mõttes piiriülese tervishoiuga. aga see tuleks täpsemalt välja tuua. ja kolmas täp-, tähtis punkt, mida ma arvan, et peaksime täna rääkima, millest me peaksime täna rääkima ja homme siis ka võib-olla kompromisse läbi rääkima on koordineerimine ja selle direktiivi roll selles kontekstis. mina, Rohelised, Nõukogu ja ka mitmed teised kolleegid soovivad ennekõike välja tuua seda, et selles direktiivis on koordineerimine kõige tähtsamal kohal. koordineerimise ettepanek annab juriidilist kaitset patsientidele märkimisväärselt paremini ja seesama etteloa saamine, koordineerimise ettepanek on märksa selgem ja see paneb liikmesriigid sunni olukorda, kus nad peavad hoolt kandma selliste situatsioonide üle, kus see koordineerimise vajadus tekib. Dirgi, direktiiv hõlmaks ainult neid juhtumeid, kus see koordineerimise ettepanek ei oleks kehtiv. ja oluline on meeles pidada seda, et nii nõukogu kui ka meie oleksime teadlikud sellest, et tervishoiu määratlus koordineerimise ettepanekus on laiem kui see, mida komisjon on algselt ette pannud ja kui me tahaksime, et tulemus oleks selge, siis me peaksime äh, lähtuma ka teistes ettepanekutes koordineerimise ettepaneku definitsioonidest ja komisjon peaks võtma ka need meetmed arvesse, mida pakuvad tervishoiutöötajad ja mil, mis on hõlmatud kahe tuhande viienda aasta direktiiviga. on väga palju tervishoiutöötajaid kes on tunnustatud äh, liikmesriikides tervishoiutöötajatena, aga samas ei ole hõlmatud selle definitsiooniga siin ja seetõttu on väga tähtis, et me selle definitsiooni üle vaataksime ja täpsustaksime täpselt, millise tervishoiuteenusega, milliste tervishoiutöötajatega on tegemist. mis puudutab siis sellesama eelneva loa saamist, millest siin oli juttu, siis äh, me suhtume sellesse väga positiivselt, meil on palju lootusi seotud sellega. liikmesriikidel peab olema võimalus, kui tegemist on erihoiuga või haiglaraviga, äh, siis peab liikmesriikidel olema määratleda, millega on tegemist ja millistes, milliste juhtude puhul äh, nõutakse eelneva loa saamist ma olen vaadanud kõik arvamuse koostaja, roheliste äh, muudatusettepanekud läbi, proua Panakoopoluse muudatusettepanekud läbi, ma olen ka nõukogu ettepanekud läbi vaadanud ja minu meelest on oluline see, et haiglaravi ja eriravi oleks, äh, mis on nii, mis on inten-, intensiivsed ja nii kallid, on sellised ravivormid, mille puhul liikmesriikidel peab olema õigus neid määratleda ja nõuda eelneva loa saamist mis puudub komitoloogiat, menetlust siis ka seal komitoloogiamenetluse käigus on välja tulnud seesama eriravi ja, ja haiglaravi, on selge see, et me tahaksime, et kogu seda komitoloogia menetlust ei kasutataks. kui me püüdleme selle poole, et me neid erinevaid süsteeme püüame lähendada aja jooksul, siis sellise, sel juhul ei ole sugugi mitte mõistlik, et sellest, et me rakendame seda menetlust. ja siis teine, ja siis veel üks asi, mida ma tahtsin esile tuua. sellest on ka juba räägitud, sellest rääkis ka arvamuse koostaja Äh, nimelt, kes maksab ja kes maksab ja kui palju. kõige keerulisem on seejuures äh, just nimelt sellele küsimusele vastuse leidmine, sellepärast et kui me räägime patsientide liikuvusest, ja siis me lähtume teenuste vabast liikumisest, siis äh, mida me siis täpsemalt teeme, praegusel hetkel lähtutakse sellises olukorras koordineerimise ettepanekust, aga äh, Liis Lind püüdleb selle poole, et lähtutakse sellest riigist, kus ravi antakse. kolleeg äh, Redu on ka teinud ettepanekuid kompenseerimise ja hüvitamise süsteemide kohta ja ka kolleeg Boovis on esitanud oma alternatiive, vautšeri süsteem. ja siis äh, räägitakse sellega seoses ka hüvitamismehhanismidest. aga mina ei usu, et see toimib sel lihtsal põhjusel, et äh, tegemist ei ole koordineerimisettepanekuga. ja ma tahaksin siinkohal küsida, kolleeg Linnilt, et kuidas ta kujutab ette, et need kulud hüvitakse, kui patsient maksab vaid nii palju, kui ta on, on, maksab omaenda koduriigis. seda saame teha ainult siis, kui kompenseerimise või hüvitusmehhanism liikmesriikide vahel toimib. aga muidu äh, haigekassa või haiguskindlustus maksab ainult äh, selle osa, mis ta maksab. see on suur probleem, mis on äh, minu meelest kõige suurem probleem seoses selle direktiiviga. võib-olla see direktiiv küll pakub rohkem juriidilist äh, vabadust patsiendile, tarbijale, aga see ei saa mitte kunagi kõrvaldama seda ebavõrdsust, mis on liikmesriikides haiglaravi osas. kui alati tuleb maksta ette, siis ei või olla alati ju kindel, kas sa, sa saad raha tagasi. ma ei tea, millisel probleemil, millisel moel me selle probleemi suudame lahendada lõpuks. ja lõpetuseks ja siis see inflow, outflow küsimus. minu meelest komisjon on need probleemid väga ilusti välja toonud juba. roheliste muudatusettepanekud, mis puudutavad eelnevat tuba ja nii-öelda uksevalvuri süsteemi siis need roheliste muudatusettepanekud lahendavad mitmeid probleeme. juba eelmine kord pidin tõdema, et minul endal ei ole lahendus, lahendust paljudele probleemidele, mina isiklikult pärinen ju riigist, mis on patsientide nii-öelda vastuvõturiik, olukord võib loomulikult muutuda, kui patsientide liikuvus muutub kindlamaks, siis erinevad süsteemid hakkavad paremini, paremini koos toimima. aga ma paluksin teil vaadata väga täpselt just nimelt selle küsimusega seotud muudatusettepanekud läbi vaadata. olgu siis, kolleegid Need olid minu poolt need küsimused, mis ma arvasin, vajavad veel arutamist ja veel kord, härra esimees, tahaksin ma avaldada lootust, et loodetavasti kogu meie komisjoni kompen-, kompetentsi küsimus saab kõigepealt lahendatud, et me saaksime täpselt teada, mis on meie vastutusvaldkond ja mis jääb välja sellest. Äh, Anne, das war ein jah, suur tänu, Anne, see oli tõesti väga tähtis ja väga kriitiline sõnavõtt ja väga pikk sõnavõtt. hea, et meil on nii palju aega. meil on vaja kindlasti nendele küsimustele vastuseid panna. kuidas on olukord kompetentsiga, pädevusega ja kas on juba mingi tööjaotus tehtud, palun? Uh, the... aitäh, esimees, ma selgitaksin siis uh, proua Valanke poolt tõstatatud uh, küsimust esimees kirjutas koos IMCO esimehega Äh, ja kirja ja palus, et luuda, luuaks töörühm, äh, see ettepanek aga ei olnud ENVI komisjonile vastu võtta, äh, võetav, nemad eel, eel, soovisid sellist vabasema, vabamat koostöövormi raportööri ja arvamuse koostajate vahel ning lõppkokkuvõtteks meil ei ole kokkulepet teatud punktide osas, mis on komisjonide pädevusse selgelt määratletud. aga on olemas esimeste konverentsi luba Äh, tõhustatud koostööks, äh, tuginedes äh, siis nendele valdkondadele, mis esimeste taotluses olid välja toodud. ja kui meil on komisjonis toimunud hääletus, siis komisjon saadab selle kirja ENVI esimehele, paludes, et nendel konkreetsetel muudatusettepanekutel, mis nendesse valdkondadesse kuuluvad, ei hääletata ja hääletatakse ülejäänud muudatusettepanekuid väga hea, tegemist oli selge küsimusega sekretäriaadile ja jätkame arutelu ning proua Tomaševska, teil on sõna, palun. aitäh. ka mina soovisin viidata hüvitusmehhanismile, eriti võimalusele Äh, saada ravi ja ma viitaksin siin proua Van Lankeni muudatusettepanekule äh, nelikümmend kolm, sada kaks ja veel mõned teised, mis äh, viitavad sõnastuse muutmist sarnasest identsele, sama mõjuga patsientidele. ma tahaksin teada, kuidas ja ma tahaksin tegelikult selgitada, kui oluline see on. mina ei ole arst ja ma ei mäleta täpselt neid tingimusi, aga Poolas on probleeme lastega, kellel on lihaste jäikus Äh, nende motoorsed võimed ei toimi äh, täiel määral, neid opereeriti Saksamaal ja siis selgus, et, et sama operatsiooni oleks olnud võimalik teha ka Poolas. tulemuseks oli see, et Poola haigekassa keeldus Saksamaal tehtud operatsioonide eest tasumast. selle Saksamaal tehtud operatsiooniga käib kaasas ka taastusravi, laste kõndima õpetamine. Poolas seda ei eh, tehta, Poolas tehakse lihtsalt operatsioon ja sellega lugu lõpeb. ma pean eriti silmas ühte kaheksa-aastast tüdrukut, kes Eh, kellele tehti see operatsioon ja sellega asi lõppes, ta ülejäänud ravi ei saanud ja nüüd on juba liiga hilja hakata taastusravi tegema ja seetõttu need definitsioonid, millele ma viitan nendele muudatusettepanekutega, on niivõrd olulised, direktiiv peab definitsioonide osas selge olema. ma olen tänulik proua Van Langenile selle, Langenile selle muudatusettepaneku eest, sest need muudatusettepanekud peaksid aitama langetada õigeid otsuseid, kui asi tuleb hüvituste maksmiseks, maksmise liikmesriikide vahel või loa andmiseks tervishoiukuludeks teises riigis ma arvan samuti, et andmekaitse küsimused on olulised. kui patsiendid äh, reisivad teise riiki, siis arstid äh, vajavad nende haiguslugusid, aga võib-olla see on väljaspool meie pädevust, meie komisjoni pädevust, aitäh. suur tänu, esitati jällegi palju küsimusi raportöör kolleeg Bargeto saab sõna, kas keegi veel soovis sõna saada, komisjon ka ei ole soovinud, siis palun, härra raportöör. proua Sinnot siiski ka veel, proua Sinnot jõudis veel õigel ajal käe tõsta, jah, otse loomulikult te saate sõna, palun. ma palusin juba sõna paar minutit tagasi, aga kui te ütlesite, et keegi sõna pole soovinud, esitasin oma taotluse veel kord Äh, mul on mõningad märkused esitatud muudatusettepanekute kohta. ma olen pisut mures äh, muudatusettepaneku nelikümmend kuus pärast ja ma olen mures ka üldse keskkonnakomisjoni pärast ja sellele, et see eelnev loa taotlemine süsteemi jälle tagasi tuleb. meile Iirimaal öeldakse, et meil on õigus minna teise riiki äh, ravi saama, kui me seda Iirimaal ei saa aga kuna on vaja sellist eelnevat luba, isegi kui meil ei ole võimalik kodumaal seda ravi saada, me ei saa kuskilt all sellele paberile, mis ütleb, et me seda ravi ei saa, sellepärast me ei saa ka kuhugi mujale minna. niisiis kogu selle protsessi käigus ja ma olen variraportööriks keskkonnakomisjonis, see eelnev loataotlus muudkui ronib ühtpiisi, teistpiisi siia sisse tagasi ja nelikümmend seitse punkt ütleb, et kohalikel võimudel on õigus otsustada, kas ravi on kättesaadav või ei. ja probleem on just see, mis meil praegu Iirimaal on, mille tõttu eh, inimesed lihtsalt ei saa mujale minna ja seal teostatud protseduuride eest hüvitist saada, mille, hüvitist, millel on oma koduriigis oleks õigus. nii et, et ma arvan, et kui inimesed tõesti soovivad, et see oleks samm edasi, et patsiendid tõesti sa võiksid saada sellist ravi, mis neil on vaja ja mida nad ei saa oma koduriigis, siis me peaksime suhtuma väga ettevaatliku sellisesse eelnevatesse lubade andmisse kohalike omavalitsuste poolt, sellepärast et Iirimaa kogemus näitab, et sellist luba on väga raske saada. suur no kas rohkem ei ole sõnavõtja, sõnavõtusoovijaid, siis kolleeg Bargetta, palun. aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege eh, nende antud panuse eest. Eh, sellest on olnud väga palju kasu, et asju selgemaks muuta ning definitsioone, mis direktiivis on, paremaks muuta Äh, nende kontaktide põhjal ja arutelude põhjal, mis mul on olnud, on mulle jäänud mulje, et võib-olla meil ei õnnestu lahendada kõiki probleeme. Äh, kõiki neid probleeme, mis äh, on tõstatunud ja veel tõstatuvad enne, kui see dokument rakendub. loomulikult me peame vaatama läbi kõik, kogu selle süsteemi, mis selle direktiiviga luuakse Äh, proua Linni muudatusettepanekud sobivad kokku sellega, mida ma ütlesin oma esialgses sõnavõtus, ma olen need muudatusettepanekud juba üle võtnud ja äh, mõned proua von Lankeni muudatusettepanekud jällegi on palju vastuolulisemad, eriti need, mis puudutavad hüvitamismehhanisme ja ka eelnevat äh, loa taotlemist. siin esineb äh, Äh, lõhe nende inimeste vahel, kes sellist ei, äh, luba ei soovi ja nende vahel, kes leiavad, et selline eelneva loataotluse, loa taotlemine peab olema kohustuslik. ma arvan, et komisjoni ettepanek ja proua ja härra Põuise ettepanek, nii palju, kui mul on õnnestunud äh, temalt selgitusi saada üritavad saavutada tasakaalu, vältides mõlemat äärmust, äh, siis liigset liberaalsust ühelt poolt ja liigset, äh, liigseid piiranguid teiselt poolt, äh, sellepärast et see muudaks terve ettepaneku mittetoimivaks. ma arvan, et siin on olemas võimalus kompromissi saavutamiseks aga ma arvan, et me peame ära ootama mitteametlikud läbirääkimised, mis algavad homme Eh, seda selleks, et eh, lahendada kõiki neid eh, delikaatsemaid küsimusi, küsimusi, mida on võimalik lahendada ainult otseste mitteametlike kontaktide käigus ja võib-olla ka äärapõusega väikse mitteinformaalse vestluse käigus juba varem. sellepärast, et tegemist on küsimustega, mis on lähenemisviisi seisukohalt väga olulised. me ei saa äh, lubada, et meil tekivad eriseisukohad nende komisjonide vahel, mis koostavad arvamusi ja juhtkomisjoni vahel, sellepärast et sellisel juhul jätab, jätame me lihtsalt selle Euroopa Liidu jaoks suhteliselt soodsa võimaluse kasutamata, võimaluse, millest patsiendid on väga huvitatud, seda on ju kõik rõhutanud. ja ma ei usu, et ükski muudatusettepanek sellele vastu räägiks. niisiis, ma arvan, et järgmise paari päeva jooksul peame me väga tugevat tööd tegema, aitäh! aitäh. me kasutame siis aega ära aruteludeks. me peaksime hääletama seda olulist teemat üheteistkümnendal veebruaril ja aprillis läheb asi täiskogule. ja ma arvan, et äh, võib-olla saame selle asjaga enne valimisi ühele poole nüüd öeldakse mulle, et eh, järgmine päevakorrapunkt number viis jääb ära, nii et, et läheme punkti number kuus juurde, majanduse taastuskava. Elizabeth Morin on toostanud, koostanud omaalgatusliku raporti. suur tänu, härra president, esimees. tegemist on omaalgatusliku raportiga, nagu te just meile siin meenutasite tegemist on omaalgatusliku raportiga täht-, väga tähtsal teemal, nimelt eh, Euroopa majanduse taastamise teemal. me räägime siin eh, hoo sissepuhumisest eh, Euroopa majanduse taastamisse ja selleks, et Euroopa suudaks paremini toime tulla selle üleilmse majanduskriisiga, mis on kõikide riikide majandust mõjutanud ja seega mõjutab ka meie töötajaid seetõttu tööhõive ja sotsiaalkomisjon peab olema aktiivne selles arutelus, see on üks teema, mis puudutab väga täpselt meie põhitöövaldkonda. aga ma võtan siis lühidalt kokku, millised on selle taastamiskava põhiteljed nii-öelda. me, olulised on siin kolm põhivaldkonda, kõigepealt töö jõud ehk siis nii-öelda inimaspekt, inimressursi aspekt sellest. esimees palub saalist väljajutul olla natuke vaiksemalt, sellepärast et muidu me ei kuule, mida Elizabeth ütleb. Elizabeth jätkab. niisiis, Euroopa majanduse taastamiskava, kolm valdkonda, esimene valdkond on siis keskendunud äh, tööjõule. teine valdkond hõlmab meetmeid majandus- ja finantshalduse parandamiseks Euroopa süsteemide, taastussüsteemide töökorra parandamisele ja kolmas põhitelg selles taastamiskaval keskendub konkreetsetele sektoritele, mis on majandamise taastamisel suurteks teguriteks. Need kolm põhitelge siis hõlmavad kümmet olulist eesmärki. kõigepealt tööhõive toetamine. siin on keskendunud, keskendutud ennekõike nendele inimestele, kes on kõige haavatavamad tööturul. ja loomulikult siin tuleb meil olla väga väga äh, aktiivsed, äh, sellepärast et äh, tõesti majanduskriis mõjutab kõige haavatumaid rahvastikurühmi kõige tugevamini ja nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil tuleb tööjõudu investeerida, sellepärast et see on kõige olulisem investeeringuliik üldse. noh, siin tuleks meil investeerida kvalifikatsioonidesse ja tööjõu koolitamisse. siis on meil üleilmastumise fond, mis on selleks eesmärgiks loodud lähtuvalt Barcelona ettepanekust. see fond on meil nüüd olemas ja seda fondi saab kasutada selleks, et tegeleda küsimustega nagu töötajate koolitus, kvalifikatsioonide parandamine Euroopa tööjõu hulgas ja samast vaimust ehk siis inimressursi toetamise vaimust on Euroopa majanduse taastamiskavas eesmärk sotsiaalkulude vähendamine väikestele palkadele ja see, neid kuludest saadud vahendeid kasutatakse kvalifikatsioonide tõstmiseks personali hulgas siis teine valdkond, millest ma rääkisin, halduse parandamine. siin on eesmärgiks juurdepääsu parandamine ettevõtetele lähtuvalt IEP-st ja toetusest eriti kannatavatele ettevõtjatele ja samuti kogemused, samuti vahendid, millega toetatakse keskmise suurusega ettevõtteid ja siis esimese toetuslaenu jaoks on antud kolmkümmend miljardit eurot ja üks miljardit eurot rohkem vahendeid siis samuti on ettepanekud selleks, et parandada juurdepääsu toetusmehhanismidele ettevõtetele tahaksime selles valdkonnas oma ettepanekutega vähendada bürokraatia koormat ettevõtetele, nii et ettevõtete taotlused saaksid ka kiired vastused ja eesmärgiks oleks võimalik, et ettevõtted saab luua kolme päevaga ja ma loodan, et me selle eesmärgi ka saavutame. see on väga ambitsioonikas eesmärk. ja ka, on ka meetmeid, mille abil väga väikeste ettevõtete eh, elu kergendatakse ja eraettevõtete loomise süsteemi lihtsustatakse, kui kapital on eh, üks euro, väga väike kapital. see kõik on osa Euroopa sellest majanduse taastamise kavast. aga siin äh, selles valdkonnas, äh, kolmandas valdkonnas peaksime ka parandama infrastruktuuri, transporti, ühendusi ja selles, selleks tuleb ellu viia suuri projekte, millest mõeldud on juba käivitamisvalmid kui uusi projekte välja mõelda, siis äh, nende, siis nendega läheks aega, aga me tahaksime praegu kiiresti oma taastamiskavale hoo sisse saada, selleks et kiirendada ka Euroopa Sotsiaalfondi kasutamist, selleks et, et kogu selliste projektide arengut kiirendada praegu on äh, nende projektide käivitamine olnud pisut liiga aeglane, nii et äh, ma kordaksin üle, kõigepealt suured projektid, uute, uued infrastruktuurid Euroopas, teiseks äh, oluliseks sektoriks, mis mõjutab tulevist, tulevikumajandust väga suurel määral, on energiatõhusus Äh, energiatõhususe parandamine ettevõtetes praegusel hetkel äh, kannatab äh, ehitustööstussektor kogu Euroopas, me peame aga neid aitama ja Euroopas samal ajal me peaksime mõtlema ka energia kokkuhoiule ja sel moel me saame need kaks asja ühendada, parandades ka oma tulevikku ja investeerides tulevikku sel ajal, kui me toetame tööstussektorit kolmandaks valdkonnaks, kus kindlasti tuleks tegutseda ja kus ei tohi mitte mingil juhul läbi kukkuda, on teadusuuringute ja arengutöö, arendustöö toetamine. selge on see, et teadusuuringuid tuleb koordineerida kogu Euroopas, meil peavad olema Euroopa ülesed eesmärgid aga samal ajal peaksime me ka toetama tähtsaid investeeringuid rakenduslikes uuringutes, sellepärast et rakenduslikud uuringud just nimelt lühivaldko-, lühikeses perspektiivis on äh, uuringud, mis äh, annavad meile uusi tooteid ja ka ettevõtetele uusi tooteid ja uusi arengusuundi. me peame siis keskenduma innovatsioonile, äh, uue loomisele ja loomulikult haridusele Need on kõik siis äh, osad Euroopa majanduse taastamiskavast ja ma usun, et äh, paari aasta jooksul, siis kui kriis on äh, juba möödumas, on meie Euroopa innovatsioonipotentsiaal meie jaoks maailma areenile tagasipääsemise võtmeks. ja veel kaks sektorit, mis mul jäid mainimata, autotööstus. autotööstus on tööstusvaldkond, mis praegusel hetkel vajab suurt toetust iseäranis seoses äh, uute tehnoloogiate kasutamise võt-, kasutusele võtmisega ja ootustega autotööstussektorile. ja just nimelt selles kontekstis tuleb arvesse võtta ka keskkonnafaktor, faktorid, mida autotööstus peab tulevikus arvestama, ka energia äh, sektorit, meil on olemas praegu finantsvahendid, et toetada autotööstuse keskendumist neile kahele valdkonnale. ja viimane tööstussektor on internet, infrastruktuuride loomine, kiire internetiühenduse loomiseks, mis võimaldaks meil kogu Euroopas paremini koordineerida majand-, tööstus, majandus- ja, ja uurimisvaldkonda. ja kõigest sellest rääkides, ma arvan, tuleb meil meeles pidada, et kui me räägime siin sihtotstarbelistest investeeringutest, siis tuleb meil ennekõike keskenduda inimestele. me peame parandama oma kvalifikatsioone, me peame lähtuma solidaarsusest, sotsiaalse õigluse mõistest. meil tuleb tegutseda väga kiiresti, meie võimalused on piiratud ja see on selle plaani juures just kõige raskem, sellepärast et kohe, kui me hakkame rääkima koolitusest, inimestele uute kvalifikatsioonide andmisest, nende oskusteave parandamisest ja uute ametialaste tegevuste arendamisest, siis kohe on vaja aega ja seda aega ja, ja, ja ruumi meil selles Euroopa majanduse taastamise kavas ei ole praegusel hetkel. aga nüüd ma tutvustasin teile ära, milline, kuidas see programm on üles ehitatud ja kuidas meie komisjon saab tegutseda, ma kuulan teid huviga. suur tänu, Elizabeth ja nüüd härra Tarossa, teil on sõna. jah yeah,, thank you very much. Äh, suur aitäh, äh, ma ei oodanudki, et ma olen esimene kõneleja kõigepealt ma tahaksin öelda, et vaatamata sellele, et tegemist on arvamusega, on see siiski üks kõige olulisemaid äh, dokumente, mida meie siin komisjonis viimase viie aasta puhul oleme käsitlenud. me oleme praegu pretsedenditus olukorras, isegi äh, see äh, peamine raport minu meelest äh, juba paari, paari kuu pärast on väga oluline selleks, et otsustada, kuidas praeguse äh, kriisiga toime tulla, ei ole mitte mingeid märke selle kohta, et ühe, ühegi liikmesriigi valitsus selle majanduse nii-öelda kokkuvarisemisega suudaks praegu toime tulla. ja minu arvates on see kahtlemata üks asi, mida me peame oma arvamuses rõhutama, me peame rõhutama oma komisjoni arvamuses seda, et rõhuasetus peab olema mitte üksnes töökohtade loomisel, vaid ka töökohtade säilitamisel. see on äärmiselt oluline. mõte, et meil on vaja majanduskasvu, on loomulikult selge, aga inimesed peavad saama säilitada ka võime kulutada kui inimesed vallandada, kui teenuseid kärbid, kärpida selleks, et äh, raamatupidamine korras oleks, siis äh, liikmesriigid sellises valiku seisukorras peaksid küll hoolitsema selle eest, et inimestel oleks raha ja minu arvates tuleks rõhutada ka seda, et paindlikkus ja turvalisus on äh, võib-olla samuti oluline ja ei maksa praegu inimestele vale signaali saa, saada väga paljud äh, äh, töötajad praegu seostavad seda nõndanimetatud flex security'd hoopis ebakindlusega. Äh, keegi täna Euroopas ei tea, kas neil on veel homme töökoht, kas nad suudavad oma eluasemelaenu mas-, maksta, kas neil homme veel pensionivõimalused säilivad. nii et, et rääkida mingist flex security'st antud hetkel on lihtsalt viga. meil on pigem vaja veenda sotsiaalpartnereid, et need muutused, mida me ellu viime, on vajalikud, nii et, et ma arvan, et oma arvamuses me peaksime panema suuremat rõhku just nimelt sellele, et on vaja säilitada sissetulekud, on vaja, et inimesed äh, kulutaksid seda raha, mis neil on. ning me peame näitama, et me oleme äh, teadlikud, et nende pensionid on suures ohus äh, tuhanded või, või juba, kui juba mitte miljonid inimesed on teadlikud, et nende pensionid vähenevad, nii et, et ma arvan, et me peaksime tegelema sellega palju tõsisemalt, kui me seda siiani oleme teinud, aitäh. suur aitäh. Äh, proua Sinot järgmisena. jällegi me Äh, siin komisjonis tegeleme sotsiaal- ja äh, tööhõivega ja ma tahaksin juhtida tähelepanu kahele väiksele asjale. ma olen raportööriga nõus, et üks suur rõhuasetus peab olema töökohtade säilitamisel, aga ka uutel töökohtade loomise mudelitel üks minu enda poolt läbi viidud kampaaniaid on see, et kui väga paljud töökohad kaovad, siis sellega käib kaasas ka koondamistasud. ja minu riigis äh, Äh, valitsus, mis, millel on rahapuudus, näeb selles ühte võimalust, kuidas äh, kiiresti saada tulumaksu. ma arvan, et me peaksime leidma uusi mudeleid, laskma inimesel iseendid aidata ning üks asi, mille mina olen välja pakkunud, et kui inimesed saavad koondamistasu või kui nad varakult pensionile jäävad, et siis nad saaksid seda raha kasutada kas ümberõppeks või selleks, et Äh, teha midagi uue töökoha leidmiseks ja kui need suudavad näidata, mida nad selle rahaga teevad, siis las see jääb neile, ärme võtame seda neilt ära, sellepärast et võib-olla see on ainus võimalus äh, elus uuele tasandile, uuele töökohale jõuda. kui nad teavad, et äh, kui nad saavad koondamistasu või selle varase pensionile mineku tasu, ja kui nad teavad, et see läheb maksudeks ära või nad kasutavad seda uue töökoha leidmiseks, siis nad tõesti oleksid äh, motiveeritud kasutama oma loomingulisust selleks, et luua väikeettevõtteid, selleks, et äh, luua ühendust teiste inimestega, kes on samuti kaotanud töökoha võib-olla samas tehases, kus nemadki ja niimoodi luua uusi ettevõtteid. nii et, et stimuleerida uute ettevõtete loo, loomist just sellisel moel ja sotsiaalse külje pealt äh, Äh, minu kodumaal ja ma arvan, et olukord on sama ka teistes riikides, kus eelarvega on probleeme, alati on need kõige kaitsetumad ühiskonnakihid, kelle teenused kõigepealt ära võetakse. nii et, et ma tahaksin rõhutada veel kord, et paljud vanemaealised inimesed, puuetega inimesed, äh, paljud neile mõeldud äh, teenused kärbitakse ja need on tööjõumahukad teenused ja kui me tahame, et inimestel oleks tööd, et inimesed saaksid kulutada selleks, et majandus areneks, siis selliste teenuste kärpimine, tööjõumahukate teenuste kärpimine on halb mõte see on äh, halb sotsiaalsetel põhjustel, sest tegemist on kaitsetud inimestega, kes vajavad neid teenuseid, see on halb mõte, sellepärast et see, äh, sellega käib kaasas töökohtade kaotus. nii et, et me tõesti peaksime mõtlema, et äh, me eraldaksime sihtotsarbeliselt raha kõige kaitstumatele elanikkonna kihtidele suur tänu, proua Sinnat, proua Tomaševska, palun. Bardzo dziękuję. <clears throat> Ja chciałam podkreślić, że dochód, dochód... Suur aitäh! ma tahaksin rõhutada seda, et see raha, mille töötajad saavad, võrdub äh, nõudlusega tööjõuturul. nii et, et kui on suurem nõudlus, siis on ka suurem majanduskasv. kui äh, mida rohkem inimestel on raha, seda jõulisem on majandus ja kui me selle rahavoolu kuidagi takistame, siis meil äh, läheb halvasti ja ma arvan, et seda on selles arvamuses oluline rõhutada samuti tahaksin ma äh, viidata Poola laevatehastele. Euroopa Komisjon on nüüd otsustanud, äh, et need laevatehased tuleb sulgeda ning äh, töötajad on vallandatud ja Poola ostab laevu Aasia riikidest. Poola töötajad saavad hüvitist aga neile makstakse selle eest, et nad mitte midagi ei tee. Neil tegelikult ei ole mingit äh, aktiivset rolli majanduses, nad ei ole enam majanduse osaks, neile lihtsalt makstakse hüvitist. kui selliseid otsuseid langetatakse, siis äh, peab teadma, millised on tagajärjed, tegemist oli väga raske otsusega, eriti arvestades majanduskriisi, mis meil praegu ees seisab. me ei tohiks selliseid kohutavaid vigu tulevikus enam teha, aitäh! Ja, vielen Dank, Frau äh, jah, suur tänu, mina tahtsin ainult veel küsida raportöörilt. meil on Saksamaal kaitsetsoonid äh, näiteks panganduses ja ka reaalmajanduses väga paljud äh, kodanikud leiavad, et neid ei kaitsta. samal ajal on ju need äh, kaitsemehhanismid ette nähtud selleks, et kaitsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ja üheks meetmeks oleks ju just riigi tasandil organiseerida ka lühiajaliste töölepingute eest, selleks, et inimestel oleks võimalik tööturgu sisse elada, et meil oleksid töövõtjad, kes äh, teeksid läbi koolitusi, oleksid alati kõrgel tasemel, sellepärast et muidu tekivad meil lüngad see oli esimene küsimus ja teine küsimus. Prantsusmaa eesistumise ajal üritati öelda, et meil on vaja Euroopa majandusvalitsust. ka Saksamaal suhtuti sellesse ettepanekusse väga kriitiliselt, öeldi, et riigid on liiga erinevad, et meil on võimalik praegused probleemid koordineerimise ja koostöö kaudu lahendada. võib-olla oleks meil vaja kohe eelnevalt kokkuleppele jõuda, meil on valimiskampaanias vaja öelda, et me tegime koos midagi ära probleemi lahendamiseks, mitte et me võitlesime üksteise vastu. nii et äh, kas te arvate, et oleks vaja seda majandusvalitsust või oli siiski õige see, et proua Merkel ütles ei? Euroopa Komisjoni esindab äh, härra Holders, palun, teil on sõna. Thank you very much, chair uh,, honorable. suur tänu, härra esimees, austatud parlamendiliikmed, suur tänu raportöörile nende ettepanekute eest, mis te tegite ja suur tänu ka küsimuste eest. selge on see, et see arutelu on praegu väga ajakohane, Euroopa majandus kannatub ja kannatab praegusel hetkel ja väga paljud sektorid kannatavad, siin mainiti tööstust, autotööstust, töö, ehitustööstust, majanduslikult on need väga raskes olukorras praegu ja meie järelevalve näitab ka, et et väga palju sektoreid on mõjutatud sellest majanduslangusest ja ka eelmise nädala komisjoni äh, ajutine majandusprognoos näitas äh, raskeid arenguid ja mis puudutab tarbija kindlust äh, majanduskriisi äh, olukorras tõenäoliselt veelgi langeb ja see mõjutab, seda mõjutab ka tööturu olukord praegusel hetkel ja seetõttu selle komisjoni ettepanekud sotsiaalse kaasamisega tegelemiseks ja fondide vahend, rahaliste vahendite kiiremaks vabastamiseks, aga ka flexicurity või paindliku äh, majanduse ettepanek on tähtsad, äh, paindlik äh, sotsiaalne kindlus on oluline ja need inimesed vajavad erinevat toetusi, töö, töötusabiraha, aga samas ka äh, abi elukestvaks õppeks ja seejuures kõige olulisem on inimeste tööturul hoidmine ja inimesed peaksid käima tööl, see on äh, pikaajaliselt, pikaajalises perspektiivis kõige tähtsam eesmärk me peame vaatama liikmesriikide meetmeid, me peame vaatama, millised meetmed taastuskavas, taastuskavaga sobivad, millised äh, on keskendunud äh, nõudlusele ja millised on pikaajalisemad eesmärgid, me peame hakkama vaatama ka eelarvelisi võimalusi äh, asjaomastes riikides ja seda, et meetmed oleksid ka rahaliselt sobiva hinnaga ja me toetame täielikult äh, teie ettepanekuid, äh, mis on täies kooskõlas komisjoni ettepanekutega ja me ootame juba rõõmuga tulevast koostööd majanduskriisi teemadel. suur tänu! mulle tundub, et äh, see jäi te kahe silma vahele, kuigi samas Prantsusmaad on raske kahe silma vahele jätta, nii et palun. Euh. suur tänu, härra esimees. ma teen lühidalt kõigepealt suur tänu proua Moganile tema sissejuhatuse arvamuse kohta oli väga kvaliteetne. aga kõigepealt ma tahaksin öelda, et me peaksime kõik olema teadlikud sellest, et me seisame täna silmitsi väga raske olukorraga aasta kaks tuhat üheksa ja tõenäoliselt ka kaks tuhat kümme saavad olema kõige raskemad aastad meie koduriikides. töötus on jõudnud tasemele, mis me arvasime, on jäänud meie selja taha juba aastaid tagasi ja kui me praegu arenguid arvesse ei võta ega võta kiireid meetmeid nende protsesside ümberpööramiseks, siis ei ole mingisugust mõtet äh, rääkida nii-öelda äh, päästevestide värvist, kui inimesed juba upuvad parasjagu. nii et äh, paar aastat taga, paar päeva tagasi juba rõhutati, et koolitamine on oluline, haridus on oluline ja peame inimestele andma võimaluse töökohti leida ja kui me seda ei tee, siis äh, ei ole meil võimalik enam äh, tulevikus midagi päästa nii et me peame tegutsema kohe praegu selles valdkonnas. mis puudutab flexicurity't, et paindlikud mm, tööturgu, paindliku kindlustusega tööturgu, inimesed äh, ei taha niivõrd flexicurity't, kui nad tahavad, et neil oleks äh, ta tagatud töökohad. ja töötajatele valmistab äh, see küsimus nii palju muret, et ma arvan, et kui me räägime paanikast ja kui me tahaksime paanikast vältida, paanikat vältida, siis me ei peaks seda sõna flexicurity kasutama. ja siis, mis puudutab, meil on äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtte hulgas võimalus just töökohti ju, luua ja selles valdkonnas tuleb meil siis panustada, anda endast kõik äh, kui väike või keskmise suurusega ettevõte saab ennast luua lihtsalt ja alles siis, kui tegevus on juba käigus, lisanduksid kulud, see oleks üks ettepanek, selle, seda võiks kaaluda. siis veel. Euroopas tuleks meil võib-olla luua nõndanimetatud solidaarsuse silt või märgistus. miks me peaksime seda tegema? selleks, et aidata meie ettevõtteid me oleme näinud, mõningates äh, riikides on krediidiagentuurid juba riikidele kahju toonud ja mõned ettevõtted, mis on kannatanud, on kõige ohustatumad ja võib-olla just nimelt need ettevõtted vajavad äh, laenu, nii et meil oleks vaja solidaarsust eurotoonis, meil peaksid olema tagatud äh, laenud eurotsooni ettevõtetele, mis on eriti ohustatud, aitäh! suur tänu! ja järgmine. ja nüüd annan sõna raportöörile, proua Moralile. suur tänu. mind huvitas, ma kuulasin huviga neid ettepanekuid ja, ja kommentaare, mida mulle esitati. ja võib-olla ma siis panen, toon teile välja, mida ma endale kirja panin nii-öelda laias joones väga paljud teist rõhutasid, et tarbijate usaldus on oluline. Äh, rahva usaldust tuleb äh, suurendada ja usk, siin oli erinevaid äh, ettepanekuid, aga ma usun, et see kindlus rahva hulgas tuleb läbi dialoogi sotsiaalturu osapooltega sellepärast et sellised plaanid nagu meie taastamise kava ja siis töötajate kvalifikatsioonide suurendamine äh, ja uute kvalifikatsioonide andmine ja nii edasi ja nii edasi. kõik sellised algatused tuleb äh, kavandada koostöös sotsiaalturu osapooltega. Neid tuleb kaasata kõikidesse protsessidesse. mina ise ei kasutanud mõistet äh, flexicurity tegelikult äh, oma selles kokkuvõttes, mille ma koostasin alguses. Äh, siiski see flex security sõna tõstatati siin ja ma võtan seda siis arvesse. aga ma usun, et see kriis, millega me täna silmitsi seisame, tähendab ka seda, et me peame mõtlema, millised võimalused meie ees on, kuidas me saaksime tööhõive küsimust käsitleda alternatiivselt võib-olla ühendades tööandjaid, andes tööandjatele uusi võimalusi töötajaid tööle võtta. proua Sinnot mainis tööhõivet ja uute teistsuguste töökohtade loomist. ja ma arvan, et kui me lõpuks selle kriisitunneli lõppu jõuame, siis äh, oleme me töötuse osas äh, kõige hullema selja taha jätnud. nii nagu härra Leidjü mainis, turg muutub, meil ei ole enam samasugused äh, ettevõtted, samasugused töökohad, kõik see on tõsi, aga me peame tegutsema kiiresti sest et äh, muutused on tulnud meie ette kiiresti, meil on vaja tarbijate kindlust ja äh, kodanike kindlust tõsta, siis on meil vaja töökohti luua, samuti tuleb meil keskenduda investeeringute küsimusele. kõik need küsimused äh, vajavad käsitlemist ja meil tuleb, me peame kasutama erinevaid vahendeid, mida on siin välja toonud ka meie oma erinevad kolleegid. loomulikult võtame arvesse seda, mida ütles komisjon, komisjon tõi ka selgelt välja, et oluline on, et inimesed jääksid tööle aktiivseks tööturule, nii et me peame kõik tegema koostööd. ma võtan arvesse kõiki siin tehtud kommentaare oma tulevases versioonis ja esitan selle tulevikus teile kah. kümnendal veebruaril räägime me muudatusettepanekutest, üheteistkümnendal veebruaril hääletame. nüüd Jan Anderson tahaksin teada, millega sina seal tegeks, tegeled, aga sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud, pärast päevakorrapunkti kuus tuleb päevakorrapunkt number seitse, Gabriela Gretu arvamus. tegemist on tähtsa küsimusega Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond. palun, teil on sõna. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, este vorba de o cerere de aviz conform a Consiliului kallid kolleegid. tegemist on siis äh, arvamusega, enne kui me asume seda fina-, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtevusfond, Kuuluvusfondi ja selle finantsjuhtimist käsitlevaid sätteid käsitlevat äh, määrust üle vaatama, see on üks osa tegelikult ka meie Euroopa majanduse taastamise kavast, mida me just siin käsitlesime. liikmesriigid on üksmeelsel seisukohal selles valdkonnas ja millest me siin selles valdkonnas siis täpsemalt räägime? Euroopa investeerimisfond saab osaleda äh, programmide elluviimises. samuti on äh, muutused meil õigustatud kulude valdkonnas ettemaksete osas. siin on täpselt paika pandud äh, piirmäärad. ja siis äh, laenude finantseerimine seda parandatakse, suurendatakse uutes liikmesriikide jaoks. ma arvan, et kokkuvõtlikult võib öelda, et tegemist on protse-, on protseduuride lihtsustamisega ja see majandusmaju on kuus koma kolm miljardit eurot. igal juhul meie tahaksime seda, seda menetlust või protsessi toetada, aga samas on meil teatavaid reservatsioone. me ei saa neid reservatsioone siia küll praegu kirjalikult kaasata, aga ma tahaksin neid mainida siiski. oluline on see, et need erinevad fondid oleksid paremini ligipääsetavad. ma arvan, et seda, see on seda olulisem, et me tahame saavutada neid tulemusi, millest me siin rääkisime, kui me räägime sotsiaalsest äh, ühtekuuluvusest, äh, juurdepääsust tööturule, siis ma arvan, et väga oluline on äh, just nimelt nendele valdkondadele keskendumine tulevikus iseäranis, pidades silmis seda, silmas seda kriisi, millega me silmitsi seisame. me peame toetama keskmisi ja väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, kasutaks seejuures ka muuseas kohalikke vahendeid ja need on kõik väga olulised Äh, ees, eesmärgidega. praegusel hetkel on tegemist otsekui nii-öelda äh, puhta tšekiga. eesmärk on oluline ja e, on tegemist ka olulise vahendiga eesmärkide saavutamiseks, aga praegusel hetkel ei ole, puudub meil igasugune kontroll sellest, äh, kuidas asjad arenevad sellest eesmärgist lähtuvalt. ja aga positiivselt äh, positiivsest küljest võib öelda, et teataval määral on selle toimikuga seoses loodud pretsedent, mida on kasulik tulevikus teada. meie komisjon on minevikus langetanud otsuseid sotsiaalküsimustes ja meil on olnud raskusi sellepärast et meile öeldi, et sotsiaal, et meil puudusid alused sellisteks sotsiaalseteks arenguks, arenguteks, aga nüüd, kus me pärast seda küsimust äh, võib öelda, et kus on poliitiline tahe, on alati olemas ka õiguslik alus, äh, nii et see on kõik minu poolt. Äh, Maria Panapotopoulos, väga raske nime, aga väga tore naisterahvas, palun. mina õnnitlen raportööri selle puhul, et ta ütles, et ühine seisukoht võetakse vastu, ma olen ka sellega nõus, ma leian, et me peaksime üheskoos edasi liikuma ja seda üksteist usaldades. sest ülesannete jaotuse kontrollimisel ei ole meil võimalik alati saada seda informatsiooni, mida on meil vaja ma arvan, et me peaksime liikmesriikeid julgustama kaasfinantseerima projekte ja fondide vahendid tõesti ka kasutama selleks, et need äh, leiaksid täielikku ärakasutust, nii et äh, kaasfinantseerimine on väga tähtis, seda tuleks teha ka võimalikult läbipaistvalt ja ka administratsioon peaks olema mõistlik, nii et Euroopa kodanikel oleks sellest kasu, aitäh! suur tänu, Maria, palju õnne tagantjärele ka, sellepärast et teil Kreekas oli eile ju uus aasta, nii et tere tulemast uude aastasse. olete küll natuke hiljem sinna jõudnud kui teised, kuid sellegipoolest. nüüd saab sõna härra, saab Euroopa Komisjon härra Toomas Pender, regionaalarengu peadirektoraadist. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka proua raportöörile mul on ainult paar sõna öelda. ma tänan usalduse eest, mida te üles näitasite selle ettepaneku puhul. me oleme veendunud, et tegemist on hea, tähtsa ettepanekuga, mis väga kiiresti peaks endaga kaasa tooma selle, et äh, finantsvahendid jõuaksid kiiremini liikmesriikidele ja ja jõuaks ka nende inimesteni, kes neid projekte siis tegelikult ka ellu viivad. proua raportöör, te rääkisite sellest, et te ei ole päris rahul sellega, et finantsvahendid jõuavad liikmesriikideta ilma parlamendi kontrollita. aga ma arvan, et olukord ei ole nii tõsine, sellepärast et liikmesriikide muudetud programmid on sellised, mida selle muudetud direktiiviga ei ole võimalik mõjutada. nii et äh, läbipaistvus jääb äh, ikkagi peamiseks eesmärgiks. ning ma arvan, et äh, see ettepanek ei kärbi parlamentaarse kontrolli võimalusi. ma tänan selle raporti eest ja ma loodan, et nende muudatustega määruses on meil võimalik äh, tõukefondide tööd parandada, aga ka Regionaalarengu fondi ja Sotsiaalfondi puhul kiiremini edasi astuda selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik neid finantsvahendeid kasutada. aitäh!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 meie saadikutena esindame liikmesriikide kodanikke ja me toetame seda algatust sellepärast, et me leiame, et see on kodanikele kasulik. nii et äh, üldiselt mul ei ole midagi selle vastu, kuid mis puudutab seda menetlust, siis me näeme, et tegemist on juhtumiga, mis on pretsedendiks ja me teame, et sellised asjad võivad tulevikus nüüd korduma hakata. me loodame aga, et äh, kordumise puhul on meil võimalik neid arenguid kontrollida. suur tänu, proua Gretu, meil on muudatuste tegemiseks ette, tähtaeg ja see on kahekümne üheksas jaanuar ehk siis selle nädala öö, on vaja need muudatusettepanekud teha ja siis arutame edasi seda küsimust üheteistkümnendal veebruaril. suur tänu! järgmine päevakorrapunkt on number kaheksa, mis puudutab Euroopa ühist sisserändepoliitikat ja esimene arvamuste vahetus on meil täna ning proua Madeira, teie saate sõna, palun. Obrigada, president um,. Ehm, o objetivo deste, deste parecer que. Suur tänu, esimees. selle arvamuse eesmärk, mis on kodanikuvabaduste komisjonile suunatud, on väga oluline. me räägime siin rändepoliitika põhimõtetest, meetmetest ja vahenditest, need küsimused olid olulisemad varem, aga praeguses majanduslanguse olukorras on see väga veel olulisem. me kõik teame ju, et meie süsteemide jätkusuutlikkus sõltub sellest, kuidas me suudame uusi sisserändajaid vastu võtta võttes arvesse seda, et viiskümmend miljonit äh, inimest lahkuvad meie tööjõulise elanikkonna hulgast kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, äh, siis äh, immigratsioon peaks juba praegu olema üks vajalikke meetmeid meie majanduse arengutes paljudes riikides on tööjõupuuduse sümptomid ja siinkohal on meie ettepaneku sisuks majandusliku sisserände haldus, õige haldus, korrektne haldus. küsimused, mis selles valdkonnas esitatakse, ei ole alati kõige kergemad ja me peame leidma nendele küsimustele kõige paremad vastused me kõik teame, et sisseränne hõlmab ka majanduslikku potentsiaali ja ka sellega seotuvad teatavad äh, mureküsimused, äh, koolitus, sotsiaalkindlustus, äh, pensioniõigused ja need küsimused ei ole parimal võimalikul moel lahendusi leidnud siiamaani. me teame samas, et me kõik võitleme ebaseadusliku töö vastu, sest et see on ka töötajate õiguste vastane aga pidades äh, silmas seda, et äh, ebaseaduslikku tööd põhiliselt äh, teevad siiski sisserändajad, siis me peame olema ettevaatlikud. ja ebakindel töö on iseäranis ohtlik meie praegusele majandussüsteemile. me peame meeles pidama seda, et praegusel hetkel on äh, töötus äh, ohustamas äh, meid ja, ja, ja samas sisseränne ja meie juurde tulek on väga suureks võimaluseks paljudele noortele inimestele, iseäranis Aafrikas. me peame aga niisiis vaatama, sisserände küsimust, me peame vaatama oma piiride küsimust, mitte ainult julgeoleku vaatenurgast, vaid me peaksime pidama meeles seda, et me räägime siiski inimressursist ja et sisseränne võib olla kasulik nii sisserände alg- või lähteriikidele kui ka meile. loomulikult tekib küsimus, äh, mida Euroopa Liit ei ole veel lahendanud ja mis on meie komisjonile väga oluline. nimelt me peame olema teadlikud sellest, äh, millised on sisserändajate kvalifikatsioonid, nii ametlikud kvalifikatsioonid äh, kui ka nii-öelda mitteametlikud kvalifikatsioonid. omaenda töötajate puhul, omaenda kodanike puhul on meil kergem määratleda meie kvalifikatsioone, aga me peame arvesse, me peame sedasama tegema ka sisserändajate puhul. me peame teadma, äh, millised on nende kvalifikatsioonid, mida nad omandavad siin, millised kvalifikatsioonid olid neil oma koduriikides. me ei tahaks raisata kellegi kvalifikatsioone, kellegi oskusi, nii nagu seda sageli juhtub äh, sisserändajate puhul, kes, äh, keda me näeme meie hulgas. samuti elukestva õppe mõtet tuleks rõhutada mitte ainult Euroopa kodanike kontekstis, vaid äh, seda tuleks rõhutada kui äh, tagatud õigust sisserändajatele. õigus õppida peaks äh, olema neile võimaldatud võrdsetel tingimustel, samuti on neil vaja juurdepääsu võimalusele õppida nende sihtriigi kodu, sihtriigi keelt. ma olen üsna kindel et selline poliitika võimaldaks võrdsuse põhimõtet rakendada erinevatele inimestele erinevate kvalifikatsioonidega ja sellisel juhul võr-, ebavõrdsed võimalused peaksid taanduma. meil on vaja läbipaistvaid tingimusi sisserändajatele seaduslike töö saamiseks. aga on küsimusi, mis tekitavad inimestes masenduse. me teame, et väga palju inimesi, kes tulevad ja loodavad, et nad saavad endale siin kana, kes muneb neile kuldmune, kui nad tulevad Euroopa Liitu, siis äh, nad äh, unustavad äh, võimalused või jätavad kahe silma vahele võimalused, mida nad võiksid kasutada omaenda koduriikides. Äh, aga samas nende ootused sageli ei materialiseeru ja isegi meie kahekümne seitsmes liikmesriigis on olnud meil instrument, vahend, mis on olnud väga kasulik ja mis kannab nime EURES, sama võrgustik oleks kasulik ka kolmandate riikide puhul, me võiksime seda laiendada. Euroopa Liit otsib inimesi, kellel on konkreetsed kvalifikatsioonid ja seda võiks siis teha kolmandates riikides, sellisel juhul me saaksime äh, inimesi, kes äh, tulevad äh, ja teavad täpselt, mida nad tahavad, mida, mida neil on ees oodata, mitte nii, et inimesed tulevad siia ja loodavad, et siin ootavad neid pudrumäed ja piimajõed aga me saame neil samas ka saata sõnumi, et isegi siis, kui töövõimalusi Euroopa Liidus ei ole, siis äh, on nende päritoluriikides olemas äh, võimalused. selleks äh, võib kasutada konkreetseid keskusi, mida on juba loodud ja mis on loomisel kasutada võiks ka näiteks Euroopa Liidu esindusi kolmandates riikides, selleks, et luua Euresi platvorm ja pakkuda nõustamisteenust, mikrokrediidivõimalused äh, näiteks, mis võimaldaksid äh, päritoluriikides nende töö saamise, töö leidmise võimalusi parandada Need keskused ei oleks siis äh, nii-öelda mitte ainult äh, selleks, et aidata inimesi suunata Euroopa Liitu. väga raske on loomulikult äh, kõigis nendes erinevates sünergilistes süsteemides õiget tasakaalu saavutada ja meil on vaja väga head ko koostööd. praegusel hetkel tegeletakse nende küsimustega nii liikmesriikide tasandil kui ka vähem Euroopa Liidu tasandil, aga ma olen kindel, et kui et mul on jäänud mulje, et kohalik ja piirkondlik tasand on vähem kaasatud sellesse protsessi, samas tööturu vajadused on kõige selgemad just nimelt kohalikul tasandil ja, ja neid tasandeid tulekski siis ka konsult-, nende tasanditega tuleks ka konsulteerida selleks, et teada saada, millised on täpsemalt meie tööturu vajadused sisserände osas. ja seda ka selleks, et tagada et äh, lõpptulemusena ka meie sisserändajad oleksid õigesti korralikult lõimitud ühiskondadesse. Äh, sotsiaallingvistiline toetus äh, ja nii edasi on kõik vajalikud, aga täiesti möödapääsmatu on see, et me peame mõistma, et need inimesed üsna sageli tunnevad äh, teataval määral tagasihoidlikkust, kui nad peavad ametivõimudega suhtlema, nad ja sama ka näiteks laste hariduse puhul. paljudes Euroopa riikides on olnud positiivseid kogemusi selles valdkonnas. niisiis rohujuurel lähedased poliitikad, mis on suunatud kolmandate riikide kodanike harimisele see sealhulgas mitmekultuurilisuse põhimõtte kaasamine koolide õppekavadesse, siis need on väga positiivsed näited Euroopa liikmesriigi liikidest ja neid võiks kogu Euroopas rakendada, nii et meie lähenemine oleks rohkem kaasav. kui me siin räägime ühisest sisserändepoliitikast ja seda me ei saa ju mitte teha, siis äh, on erinevaid poliitikaid, erinevaid vahendeid. meil ei saa olla ühist sisserändepoliitikat, kui meil ei ole ühist asüülipoliitikat. asüülipoliitikat, mis põhineks Euroopa sotsiaalpoliitikal ja minu poolt ongi kõik sellega. suur tänu, proua Madeira. Maria on esimene kõnelejate nimekirjas, palun. suur tänu, Toomas mina tahtsin lihtsalt äh, kindel olla, et meil oleks ka tõlge kreeka keelde, sellepärast et ennem oli, olevat olnud probleem tõlkega kreeka keelde proua raportöör ütles täna oma ettekandes palju rohkem kui see, mis ta on arvamusse kirja pannud. tegemist on nagunii arvamusega, mille meie anname kodanikuvabaduste komisjonile, mis eh, töötab eh, välja selle omaalgatusliku raporti, mis vastutab ka selle eest. meil on väga hea meel, et Euroopa ühine sisserändepoliitika on juba praegu teatise kujul äh, valmis, aga me teame, et on veel ka teisi otsuseid, mida on vastu võetud. ka meie komisjon on juba sinise kaardi kohta oma arvamuse andnud ja võib-olla tuleb veel ka teisi ettepanekuid, äh, mis kuuluvad sellesse valdkonda. mõtlen siin eelkõige näiteks ka sellele ühisele otsusele, mis võeti vastu viie fondi kohta, mis peaksid Euroopa ühist sisserändepoliitikat toetama ja ma arvan, et me peaksime oma arvamuses mõtlema veel ka sellele, kas ja kui palju sellised finantsmehhanismid äh, on kasulikud selleks, et äh, anda rohkem abi ja informatsiooni sisserändajatele proua raportöör viitas täiesti õigustatult sellele, et kahepoolsed suhted mängivad siin väga suurt rolli ja need kahepoolsed suhted võivad kaasa aidata sellele, et rändepoliitika saab palju inimlikuma näo kui see, mis tal praegusel hetkel on. me teame, et praegu on meil puudusi, eriti just administratiivses pooles ja meil tegelikult ei ole Euroopa ühist sisserändepoliitikat. tihti sisserändajaid kasutatakse ära, näiteks täna lugesin äh, ühest Briti ajakirjast, et äh, sisserändajad Äh, on sunnitud linnadest lahkuma, see aga endaga, toob endaga kaasa tööjõupuuduse, nii et ma arvan, et seda ühist sisserändepoliitikat on vaja. ning meie komisjoni arvamus on minu arvates tähtis, sest meie jaoks on tagada sisserändajate täistööhõive selleks, et neil oleks võimalik endale elatist teenida. ma arvan, et kindlasti on meil võimalik muudatustega veel mitut punkti parandada, sellepärast et me ei räägi siin mitte ainult kvalifikatsiooni ja oskuste vastastikusest tunnustamisest. väga tähtis on ka inimjõu mõistlik kasutamine. peale selle tuleb lahendada ära sellised probleemid nagu sotsiaalsed tagatised nende, nende inimeste puhul tahaksin veel viidata varasematele kokkulepetele. vanasti oli meil võimalik kahepoolsete kokkulepete kaudu ka sotsiaaltagatisi tagada, näiteks Saksamaa on siin väga heaks näiteks. Saksamaa on vastu võtnud tuhandeid sisserändajaid riikidest, mis tänapäeval kuuluvad Euroopa Liitu tegemist on just äh, lõunariikidega. ma arvan, et just selliseid positiivseid näiteid tuleks meil kasutada selleks, et tulevikku paremini ette valmistada. suur tänu, ma näen, et täna on naistel võimal- äh, proua Mateira sai sõna, nüüd Maria oli, Elizabeth, Gabriela ja Liis, nii et ainult naised meil siin. Elizabeth, palun. Merci, monsieur le president euh,. Je crois qu'on on se réjouit tous que euh, cette euh... aitäh, esimees. ma arvan, et me kõik tervitame seda, et Euroopa tasandil hakatakse reguleerima sisserändepoliitikat, seda poliitikat töötatakse parajasti välja. ma peatuksin lühidalt punktidel neli ja seitse. tahaksin arvamuse koostajalt küsida miks viide elukestvale õppele ja mitte elukestvale väljaõppele? ma arvan, et äh, koolitus on laiem termin kui lihtsalt tehniliste teadmiste omandamine ning teine punkt, mida tahtsin äh, tõstatada on see, et me oleme nõudnud koordineerimist kohaliku ja regionaaltasandi asutustega, sellepärast et kui meil on detsentraliseeritud süsteem, siis ju veel kohalikul regionaalsel tasandil äh, vastutatakse koolituse eest, niisiis koordineerimine ei peaks toimuma mitte üksnes tööhõive vallas, vaid ka koolituse vallas. Need, härra esimees, olid need kaks väiksemat muudatust, mida tahaksin teha selle teksti kohta, mis meile on esitatud. Gabriela Gretsu. aitäh! mina teeksin ka ühe üldise märkuse. Euroopa Liidus me tihti omame väga järjekindlaid sektoripõhiseid poliitikaid, aga need poliitikad ei ole tihtipeale omavahel kooskõlas. ma arvan, et meil on vaja teha selge vahe erinevate asjade vahel. üks on see, et me anname sisserändajatele juurdepääsu tööturule ja teine on, et me anname neile juurdepääsu meie riikidesse Äh, ja austame siis nende inimõigusi, teisi õigusi. kas meie eesmärk on luua konkurents sisserändajate ja Euroopa Liidu kodanike vahel? kas nad peaksid hakkama omavahel töökohtade pärast konkureerima või äh, tahame me hoopis äh, propageerida ajude äravoolu? seetõttu me peamegi olema täiesti kindlad, mida me siis õige, õigupoolest teeme. Äh, tuginedes äh, majanduskriisile ja nendele probleemidele tööhõivega, mis meil on, ei maksa ju julgustada sisserändajaid siia tulema. aga meie poliitika peab olema kooskõlaline, Liis Lind, palun. jah, aitäh raportöörile ma olen nõus, et meil on vaja ühtset sisserändepoliitikat, sellega me oleme juba tegelenud aastaid, aga ma tean, et äh, sellele on paljudes liikmesriikides vastuolu just nimelt majanduskriisi tõttu, me peame sellega arvestama, sellest teadlikud olema, et kui inimesed kaotavad äh, töökohti, siis äh, ollakse palju rohkem vastu sellele, et me siin mingi ühise suuna Euroopa Liidus leiaksime ma siiski leian, et me peaksime selles suunas minema, see on väga oluline. punktis kaks te rääkisite võõrtöölistest. minu arvates on võõrtöölised Euroopa töölised kui te kasutate terminit äh, sisserändaja ja mitte võõrtööline, siis oleks parem. sellepärast, et võõrtööline minu jaoks tähendab inimest Euroopa Liidu liikmesriigis, samas kui sisserändajast tööline on siis äh, keegi, kes on tulnud väljaspoolt Euroopa Liitu. Äh, te rääkisite ebaseaduslikust tööst, jah, ma esitan tõenäoliselt selle kohta mõned muudatusettepanekud Äh, te rääkisite oskuste raisku minekust, jah, see on samuti väga oluline, et me peaksime kvalifikatsioone tunnustama, kvalifikatsioone, mis on antud erinevates riikides. ja ma ei usu, et probleem puudutab ainult naisi, ma tean, et Ühendkuningriigis on näiteks väga palju arste, kes ei saa oma kutsealal töötada nii mehi kui naisi, sellepärast et nende kvalifikatsiooni ei tunnustata. ja samuti ka teiste kutsealade esindajaid, kelle äh, kvalifikatsiooni lihtsalt ei tunnustada ja nad peavad tegema äh, tööd siis sellistel kohtadel, mille jaoks nad on ülekvalifitseeritud. me vaatame, mida selles valdkonnas saab teha ja teil on õigus sellele tähelepanu juhtida. Te ei ole maininud inimkaubanduse ohvreid äh, inime-, kaubandust, piiri, piiriülest inimkaubandust, ma tean, et komisjon on sellel teemal üsna palju öelnud oleks võib-olla kasulik, kui me paneksime selle teema ka teie raportisse, käsitleksime siis inimkaubanduse ohvreid, sellepärast et väga tihti neid inimesi sunnist-, sunnitakse mitte ainult seksuaalorjusesse, vaid ka koduorjusesse, töötama põllumajanduses ja teistes sektorites, nii et on väga oluline, et me ka selle teemaga tegeleksime eraldi küsimusena ja mitte eh, ebaseadusliku töö all vaid vaataksime ka neid töölisi, kes siis on tegelikult inimkaubanduse ohvrid. ma esitan muudatusettepanekud, et selle teema raportisse sisse saada, aga suurema osaga raportist ma olen nõus, lihtsalt äh, tuleb mõningad asjad lisada ja kõik. aitäh! suur tänu, Liis! Steven Hughes äh, mul on ainult väike märkus ma oleks tahtnud arvamusse küll väga palju asju sisse panna, aga seal on äh, sõnade piir. aga üks asi, mille ma tahaksin küll selgelt välja tuua, on, meil on vaja rändepoliitikat ja rändesüsteemi, mis toob kasu mitte ainult äh, Euroopa Liidule, aga nendele riikidele, kust need sisserändajad tulevad. sellepärast, et tihtipeale Äh, väga paljud näiteks äh, tervishoiusüsteemid nendes riigides on kokku kukkunud, sellepärast et näiteks meie tõed töötavad hoopis Suurbritannias. suur tänu, Siim oli viimane kõnelejate nimekirjas ja nüüd saab proua Madeira sõna kokkuvõtteks. ma olen tänulik kõigile kolleegidele nende märkuste eest, mida nad tegid. ma arvan, et need olid kõik üsna asjakohased ja mul ei ole mingeid erilisi probleeme nende lülitamisega oma arvamusse. mul on võib-olla kiusatus kõnelda ühisest asüülipoliitikast, aga me saame ainult võib-olla lisada siia mõned hoiatused selle kohta, sellepärast et muidu peame me jääma ikkagi oma teema juurde. aga loomulikult kõik need küsimused, probleemid, mis tõstatati, eh, sobivad eh, sellesse raportisse ja ma suudan nad kõik arvesse võtta. Äh, suur tänu, tahtsin viidata sellele, et eh, tähtaeg on juba homme, homme kell kaksteist, homme kell kaksteist. sellepärast, et äh, kodanikuvabaduste komisjon juba viiendal märtsil soovib selle asja vastu võtta. proua raportöör ütles, et ta kirjutab meie mõtted kirja, nii et ma arvan, et me saame päris korraliku arvamuse. kas on veel küsimusi? kommentaare kui ei ole, siis viitan sellele, et meie järgmine koosolek on kümnendal veebruaril kella kolmest poole seitsmeni ja üheteistkümnendal veebruaril nii hommikupoolikul kui ka õhtupoolikul. suur tänu, koosolek on lõppenud.